kallid kolleegid, hakkame hääletama. ja kuna istung on nüüd pikale venimas, siis hääletuste selgitusi me ei kuula vahetult pärast hääletust, vaid kuulame pärast lõpp, arutelude lõppemist täna õhtul. ja järgmine arutelu algab kohe pärast seda, kui me oleme hääletamisega ühele poole saanud nii et esimene hääletus, see on härra Denano raporti üle, tegemist on nimelise hääletusega, ühe hääletusega, hääletus algas. Yes. And okay, I guess the applause is for ma arvan, et aplaus oli nendele kolleegidele, kes hiljaks jäid. Äh, hoopis hääletus on nüüd lõppenud ja raport on vastu võetud. nüüd järgmine hääletus, tegemist on proua Ulfskogi raportiga. see puudutab otsust, millega asutatakse Sotsiaalkaitsekomitee nimeline hääletus, üks hääletus, hääletus algas The vote is closed. hääletus lõppes ja vastu võetud. järgmine raport on ka ähm, Marita Ulfskogilt ja hääletame otsust, millega asutatakse tööhõivekomisjoni nimeline hääletus, hääletus algas <laughs> Well, colleagues, it's a roll kolleegid, tegemist on nimelise hääletusega. hääletus lõppes. vastu võetud. We come to a concept järgmine on nõusolekumenetlus eh, proua Olbrichti ja härra Olbrichti ja proua Toomase Äh, raport, mitmeaastane finantsraamistik, nimeline hääletus, meil on vaja kvalifitseeritud enamust, hääletus on avatud. And the vote is closed. hääletus lõppes. jah, selgelt vastu võetud järgmine on resolutsioon Armeenia genotsiidi üle ja selle sajanda aastapäeva mälestamine, ühisresolutsioon seitsmelt fraktsioonilt, seitse muudatusettepanekut, number kaks, kes toetab, muudatusettepanekut kaks, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm, kes poolt vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud. number viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud väga selgelt oli näha. hästi kontrollime üle viies muudatusettepanek, elektrooniline hääletus. hääletus algas. And the vote is closed. hääletus lõppes. samuti tagasi lükatud. nüüd kuues kes poolt, vastu, erapooletud. see on mul nüüd vaja üle kontrollida, kuues muudatusettepanek, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud ja veel muudatusettepanek üks, kes toetab, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu. ma tänan vastu võetud suure enamusega, suur tänu! And we come to the last ja nüüd viimane hääletus täna tegemist on resolutsiooniga rahvusvahelise roomade päeva kohta Rooma vastasus Euroopas ja romade genotsiidi tunnistamine teisest maailmasõja ajal Euroopa Liidus. jälle, meil on kaks muudatusettepanekut, kõigepealt teine nimeline hääletus teise muudatusettepaneku üle, hääletus algas. And the vote is closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja muudatus üks ka nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd panen kogu resolutsiooni hääletusele. nimeline hääletus, hääletus algas. And the vote is closed. hääletus lõppes. suure enamusega vastu võetud, suur tänu. So the votes are closed. hääletus on seega lõppenud ja me jätkame teadaannetega, saksa keeles jätkan. And I will wait until colleagues ootan, eh, kuni kolleegid on saalist lahkunud aga ma palun, et te kiiresti lahkuksite, et me saaksime arutelud